kümnendal aastal katkestatud istungjärgu jätkuvaks. kahekümnenda aprilli istungi protokollid on äh, teile kättesaadavad, kas kellelgi on nende suhtes mingeid pretensioone, kui ei, siis on see protokoll vastu võetud